selle istungi protokoll avaldatakse järgmise istungjärgu alguses, kui ei ole pretensioone, siis täna vastu võetud resolutsioonid äh, saadetakse edasi resolutsioonides mainitud